ametisse nimetamised. pärast äh, detsembri täiskogu ma allkirjastasin nõukoguga kaks õigusakti lähtuvalt äh, kodukorra reeglist seitsekümmend kaheksa ja nende õigusaktide pealkirjad äh, avaldatakse tänase istungi protokollis nüüd, mis puudutab käesolevat nädalat, siis esmaspäeva ja teisipäeva kohta mul muudatusettepanekuid ei ole. kolmapäeva kohta teeb äh, Roheliste fraktsioon ettepaneku, et äh, päevakorda võetaks äh, punkt, mis puudutab julmusi Nigeerias, rohelised teevad ettepaneku, et kõrge esindaja teeks avalduse ja võetaks vastu resolutsioon. proua Hautala, palun meie fraktsioon teeb ettepaneku, et meil oleks äh, kõrge esindaja sõnavõtt soovitavalt koos äh, resolutsiooniga teemal äh, Boko Harami poolsed julmused Põhja-Nigeerias, paistab, et on hävitatud ära üks linn kahe tuhande elanikuga ja see on kõige jõledam tegu, mida Boko Haram seni on toime pannud ja me teeme ettepaneku, et see teema oleks meil äh, käesoleva nädala täiskogu päevakorras. Äh, kes räägib selle ettepaneku poolt? härra Guerrero, palun. ja suur tänu, härra president. minu fraktsioon toetab äh, igal juhul äh, kõrge esindaja sõnavõttu, me soovime arutelu sel teemal, see ei ole esimene kord, kui Nigeerias midagi sellist juhtub. asjast on puudutatud väga paljud inimelud, eriti just keskendub äh, Boko Haram naiste alavääristamisele meie arvates võiks resolutsiooni vastu võtta sel teemal järgmisel täiskogul, sellepärast et meil ei ole praegu piisavalt aega resolutsiooni koostada, kui arutelu tuleb juba kolmapäeval, aga igal juhul on meil vaja mõlemat, nii arutelu kui ka resolutsiooni, aga resolutsiooni soovime veebruaris. kas keegi on ka ettepaneku vastu? ei ole? proua Haudala, kas te olete nõus härra Guerrero ettepanekuga, et kõigepealt äh, meil on kõrge esindaja avaldus ja siis resolutsioon tuleb äh, veebruaris? ja president, ma arvan, et see on hea lahendus. hääletame, kes on selle poolt, et see teema võtta arutlusele, palun andke käega märku, kes on vastu, erapooletud, siis oleme otsustanud ja resolutsioon tuleb järgmisel täiskogul, palun, kolleeg Uh, suur tänu, härra president, ma ei soovi rääkida ettepaneku vastu, aga tahtsin esitada küsimuse, et kas selline oluline arutelu peaks olema kolmapäeval või pigem ehk hoopis neljapäeva hommikul, siis saaks äh, rohkem kolleege osaleda. kolmapäeva mm, õhtul hilja ei ole meid võib-olla nii palju kohal, lihtsalt on ettepanek et äh, seda teemat käsitletaks neljapäeva hommikul. Äh, me viisime juba hääletuse läbi ja proua Mogherini on kolmapäeval terve päeva siin, nii et oleks äh, mõttekas temaga kolmapäeval ära kuulata. me üritame selle küsimuse panna sellisele kellaajale, et võimalikult palju kolleege on kohal. kolleegid neljapäeva kohta mul muudatusettepanekuid ei ole, aga palun jääge veel korraks oma kohtadele. lugupeetud daamid ja härrad